So, guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen. austatud kolleegid, kõige äh, kolleeg Auke Zailstra on kaheksandal septembril kaks tuhat viisteist astunud enne fraktsiooni. vastavalt artiklile seitse lõikele kolm käitumise koodeksist, mis puudutab huvide konflikti, on president üheksandal septembril kahe tuhande viieteistkümnendal aastal otsustanud Gerolf Ademans